Il presidente. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Tere hommikust. Eccoci qua. Allora, la seduta è aperta, cominciamo con l'annuncio. niisiis, äh, istungjärk on avatud taas kord ja alustame hääletustulemustest. neljas partii ühis Äh, resolutsiooni kohta liidu ühistegevused Covid-19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu. ja tulemused peaks ilmuma ka ekraanil. tulemused, muudatusettepanek viiskümmend kolm tagasi lükatud, viiskümmend neli tagasi lükatud, muudatusettepanek seitsekümmend kuus tagasi lükatud, siis lõige kolmkümmend üks, esimene osa on vastu võetud, nelikümmend kaks teine osa on vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kaheksa on vastu võetud, muudatusettepanek seitsekümmend seitse tagasi lükatud, kakskümmend neli vastu võetud, lõige nelikümmend viis on vastu võetud, muudatusettepanek kaheksateist on tagasi lükatud, muudatusettepanek seitseteist tagasi lükatud muudatusettepanek kakskümmend viis, vastu võetud, muudatusettepanek kaheksa, vastu võetud, muudatusettepanek üheksa, vastu võetud, muudatusettepanek seitsekümmend kaheksa, tagasi lükatud, lõige viiskümmend üks, esimene osa on vastu võetud, viiskümmend üks, teine osa on vastu võetud lõige viiskümmend üks kolmas osa on vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend vastu võetud, muudatusettepanek üks tagasi lükatud. lõige viiskümmend kaks esimene osa on vastu võetud, lõige viiskümmend kaks teine osa on vastu võetud, viiskümmend kaks kolmas osa vastu võetud viiskümmend kaks, neljas osa on vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend kolm, esimene osa on vastu võetud, viiskümmend kolm teine osa vastu võetud, viiskümmend viis esimene osa vastu võetud, viiskümmend viis teine osa vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kaks vastu võetud põhjendus punkt B vastu võetud, muudatusettepanek kolmkümmend üks on tagasi lükatud. niisiis, nüüd läheme edasi tänase esimese hääletuste vooru juurde, järgmised muudatusettepanekud siis konkreetsed meetmed erakorralise paindlikkuse pakkumiseks Euroopa Liidu struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamisel konkreetsete meetmete kehtestamine Covid-19 kriisi lahendamiseks, erimeetmed Covid-19 puhangu äh, mõjude leevendamiseks põllumajanduse ja kalanduse sektorit ja viimaseks siis meditsiiniseadmed. hääletused toimuvad täpselt samasuguse protseduuri järgi nagu eile. ma arvan, et see on meil juba käpas ja esimene hääletuste voor algab siis nüüd, kestab kella üheksast kella kümneni, hääletus on sellega alanud, hääletamiseks on aega kella kümneni ja tulemused öeldakse välja kell kaksteist kolmkümmend. tänased hääletused on kõik nimelised hääletused ning sellega, see tähendab ka seda, et avaldatava dokumendi läbivaatamise käigus saavad liikmed ka veenduda, kas nende hääl läks õigesti kirja ja see dokument tuleb täiskogu veebilehele ja kohtume siis siin täiskogul taas kord kell kaksteist kolmkümmend ja siis kuuleme neid tulemusi eh, esimesest hääletuste voorust, suur aitäh teile! Il presidente. Ciao Marco. Buongiorno, buongiorno a tutti. tere päevast kõigile. tere tulemast tagasi. sessioon jätkub. esimese hääletusvooru tulemused on järgmised. muudatusettepanekud muudatusettepanek üks on tagasi lükatud kaks tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm tagasi lükatud. struktuursed investeerimisfondid, muudatusettepanek kaks tagasi lükatud, kaks vastu võetud, neli tagasi lükatud, üks vastu võetud muudatusettepanek null null üheksa kolm kaks tuhat kakskümmend, muudatusettepanek üks tagasi lükatud, üheksa vastu võetud, muudatusettepanek kaks tagasi lükatud, muudatusettepanek kümme vastu võetud, üksteist vastu võetud, kolm tagasi lükatud, kaksteist vastu võetud, kolmteist vastu võetud neliteist vastu võetud. muudatusettepanek neli tagasi lükatud, viisteist vastu võetud, muudatusettepanek viis vastu võetud, number kuus vastu võetud, number seitse vastu võetud, number kaheksa vastu võetud, number kuusteist tagasi lükatud null null üheksa kaheksa murd kaks tuhat kakskümmend meditsiiniseadmed, muudatusettepanek üks vastu võetud, number kaks vastu võetud, number kolm vastu võetud, muudatusettepanek neli D vastu võetud. Need olid hääletusvooru tulemused. nüüd jõuame teise hääletusvooru juurde, lõpphääletused järgmisel järgmistel teemadel. Äh, paranduseelarve projekt number üks, paranduseelarve projekt number kaks, mis puudutab äh, paindlikkusinstrumendi kasutusele võtmist aastaks kaks tuhat kakskümmend, ettenägematute kulude varu kasutusele võtmine kahe tuhande kahekümnendal aastal, erimeetmed erandliku paindlikkuse lubamiseks Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamisel erimeetmete kehtestamine, et reageerida Covid-19 kriisile, erimeetmed, et leevendada Covid-19 puhangu mõju kalandus- ja vesiviljelussektorile, meditsiiniseadmed ja samuti toimub hääletus resolutsiooni ühisettepaneku üle teemal EL-i kooskõlastatud tegevus võitluses Covid-19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu. teine hääletusvoor algab kell kaksteist kolmkümmend ehk siis praegu. ja see kestab kuni kella kolmeteist kolmekümneni. hääletus on nüüd alanud ja tulemused teeme teatavaks kell neli. suur tänu!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 Test, test, test, test. 1, 1, 2. Voilà, test 1. OK, t'as bon son.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 Il presidente. Grazie, buonasera. aitäh, täna, tere õhtust. Buonasera, la sedu-. tere õhtust, istung võib jätkuda minuni on jõudnud nõukogu seisukoht, mis puudutab esimest rudemist Ehm, see, mis puudab, puudutab rännet ja kaitset, mis puudutab nüüd ele-, lisaks määrus seoses miinimumpuhkeaegadega ning määrus seoses lõppdokumendiga. nüüd ehm, määruse muutmise eelnõu, mis puudutab transpordisektorit, maanteetranspordi puhul olen saanud ka direktiivi, mis puudutab juhte transpordi, maanteetranspordisektoris ning määrus seoses vee miinimumkasutamisega ning Äh, kõik pealkirjad pannakse kirja järgmisesse protokolli, parlamendil on nüüd kolmekuuniline tähtaeg, et selle kohta esitada deklaratsioon ja tähtaeg hakkab jooksma homsest, kaheksateistkümnendast aprillist. nüüd on meil teise hääletusvooru tulemused. lõpphääletus, mis puudutas eelarve muutmise ettepanekut number üks, üks, kuussada üheksakümmend kuus osalejat, poolt viissada üheksakümmend üheksa, vastu kakskümmend, erapooletuid seitsekümmend seitse, seega vastu võetud. lõpphääletus eelarve number kaks muutmise eelnõu osales kuussada üheksakümmend kuus liiget, poolt kuussada üheksakümmend üks, vastu neli, erapooletuid üks, vastu võetud. ja lõpphääletus toetus, paindlikkuse instrumendi mobiliseerumine aastateks kaks tuhat kakskümmend kuussada üheksakümmend kuus osales, kuussada kolm poolt, kaheksateist vastu, seitsekümmend viis erapooletut vastu võetud ja lõpphääletus, fleksibiilsuse meede aasta kaks tuhat kakskümmend kuussada üheksakümmend viis osales, kuussada kuuskümmend viis poolthäält, kümme vastu, kakskümmend erapooletut vastu võetud ja lõpphääletus, mis puudutab erakorralise olukorra mm, mobiliseerimist äh, aastal kaks tuhat kakskümmend, kuussada üheksakümmend kuus poolt, kuussada üheksa kuussada üheksakümmend kuus osales, kuussada üheksakümmend poolt, neli vastu, kaks erapooletut vastu võetud. lõpphääletus Euroopa struktuuri ja investeerimisfondi erakordseks kasutamiseks, kuussada üheksakümmend kuus liiget osales, kuussada kaheksakümmend üheksa poolt, kuus vastu, üks erapooletu vastu võetud ja lõpphääletus, mis puudutab konkreetsete meetmete sisseviimist, lahendamaks Covid-19 kriisi, kuussada üheksakümmend kuus liiget osales hääletusel, kuussada kaheksakümmend kuus poolt, seitse vastu, kolm erapooletut, vastu võetud lõpphääletus, konkreetsed meetmed, et leevendada Covid-19 puhangu mõju kalanduses ja vesivil-, vesikultuurisektoris kuussada üheksakümmend kuus liiget osales, kuussada seitsekümmend üks poolt, kümme vastu, viisteist erapooletut vastu võetud ja lõpphääletus, mis puudutas meditsiiniseadmeid, osales kuussada üheksakümmend kuus liiget, kuussada üheksakümmend kolm poolt, üks vastu, kaks erapooletut, seega vastu võetud. lõpphääletus ühisresolutsioon ühistegevuste osas võitlemaks Covid üheksateist puhangu ja selle tagajärgedega. kuussada üheksakümmend neli liiget osales, kolmsada üheksakümmend viis poolt, sada seitsekümmend üks vastu, erapooletuid sada kakskümmend kaheksa vastu võetud resolutsioon, mis puudutas Euroopa Liidu ühistegevusi, on seega vastu võetud nüüd esimese ja teise eelarve muutmise lõpphääletus, lisaks sellele, selle allkirjastamisele allkirjastan ka kaks ülejäänud dokumenti, mis puudutavad paindlikkuse meetmeid aastaks kaks tuhat kakskümmend ning ka täiendavaid dokumente protokollis avaldatakse kõik selle istungi dokumendid. seega meie allkirjastame nüüd need dokumendid. suur tänu. Il processo verbale delle sedute del 16 e 17. kohtumise protokoll, mis puudutab kuueteistkümnendat, seitsmeteistkümnendat äh, aprilli istungjärku. see peab saama nüüd ka parlamendi liikmete heakskiidu, kui rohkem praegu märkusi ei ole, siis läheme edasi. ma tahaksin tänada kõiki kolleege, personali, kes osalesid ja olid siin kohal ja saime kasutada seda uut tööviisi, mis aitab parlamendil töötada, me juba vaikselt selle uue süsteemiga harjume, harjume kaugtööga ja ma leian, et see on väga oluline. nii osalemist kui ka tulemusi silmas pidades. osalus meie töös on olnud väga suuremahuline. loomulikult julgustan teid kõiki ka tulevikus olema edasi aktiivsed. mõni päev tagasi, mõni tund tagasi lahkus üks suur kirjanik, kes oli valinud Euroopa oma koduks ja tema sõnadega tahaksin öelda järgmist. tema näitas, et on võimalik elada ka väga keerulistel aegadel, nimelt Ritsa Pulvera. ma arvan, et see kirjanik on kirjutanud väga kauni